annan sõna kohe proua raportööril neljaks minutiks, aitäh. aitäh, härra juhataja võltsitud tooted on väga ohtlikud tarbijatega ning äh, ohustavad ka meie tootmist ning äh, kahjustavad teadusuuringuid. seetõttu me leiame, et on väga oluline luua strateegia, mille abil intellektuaalomandi õigusi kaitstakse. selle strateegia abil peaks olema võimalik uurida, milline on mõningate äh, ravimite mõju ja peaks kontrollima ka seda, et üksikisikute õigusi ei ohustataks, seetõttu me oleme ka loonud aporti eh, strateegia väljatöötamiseks ja vaatamiseks, kuidas on intellektuaalomandi õigused kolmandates eh, riikides ning sellega, see on võetud ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis vastu. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tuli komisjon välja ettepanekuga, esimest korda üritati tulla välja uue tegevusega antud valdkonnas pärast seda, kui ACTA läbi kukkus intellektuaalomandi õigused on väga suuresti arenenud viimase kümne aastaga, sest väga suure kiirusega on tehnoloogiline innovatsioon levinud ka tärkavates riikides seetõttu on meil vaja strateegiat, mis peaks olema tõhus ja kui me seda tahame, siis me peame kõigepealt võtma arvesse neid tehnoloogia innovatsiooni arenguid ja me peame äh, vastavalt ka käituma. arvatavasti on praegu kolmkümmend üheksa protsenti majandustegevusest Euroopa Liidus ja kakskümmend kuus protsenti töökohtadest ehk siis viiskümmend seitse töökohti loodud nende ettevõtete poolt, kes investeerivad või kasutavad intellektuaalomandi õigusi raportis, mida me täna tutvustame, eh, parlamendil hääletamiseks eh, hindame me komisjoni võetud lähenemist, eriti just sellepärast, et siin võetakse arvesse väga tasakaalukalt erinevaid huvisid eh, intellektuaalomandi õiguste omajate huvisid ning teiselt poolt tarbijate huvisid ning üldiselt äh, ei ole olemas sellist õigusakti, mis äh, õigesti toimiks, kui ei äh, kaasataks kõiki huvitatud osapooli. ja seetõttu on aina olulisem arvestada seda, et kõik tarbijad ka oma igapäevases ostustes oleksid teadlikumad selleks, et igasugused kaupade ja digitaalteenuste võltsim-, võltsitud digitaalteenuste kaotamine oleks välditud. ravimid ei ole ainus valdkond, kosmeetikatooted, toiduained ja laste mänguasjad, kõik nad võivad olla ohuks tarbijatele, seetõttu me tahaksime, et Euroopa Komisjon pidevalt kaasaks erinevaid osapooli, et ta koordineeriks neid ning et ta jälgiks seda tegevust. meie raporti põhilised punktid puudutavad seda, et meil on vaja erinevate kaubamärkide ja patentide võltsimist kontrollida ning et intellektuaalomandi õigused oleksid kontrollitud. me peame rohkem kontrollima seda, mis toimub tollides, me peame kaasama kõiki huvitatud osapooli. me peame tuha, tõhustada Euroopa Liidu vaatluskeskuse tegevust, kes tegeleb tegeleb intellekt, intellektuaalomandi rikkumistega ning me peame ka vaatama, millised on geneeriliste ravimite hinnad eri liikmesriikides, millistel eesmärkidel neid sisse tuuakse, peame tagama seda, et kõik saaksid ravimitele ligipääsu, on oluline rõhuda seda, et geograafilised päritolunimetused on samuti äärmiselt olulised, täpselt sama olulised nagu muud intellektuaalomandi õigused, niimoodi on võimalik paremini jälgida nende äh, kaupade päritolu ja kaitsta tarbijaid me peame eh, platvormi arenguriikides välja töötama selleks, et eh, seda tarbimisahilat eh, jälgida. me peame astuma samme edasi ja me peame tegema seda, et Euroopa Liit paneks paika väga konkreetse õigusraamistiku, mis võimaldaks olla tõhusam ja mis võimaldaks kas paremat läbirääkimispositsiooni mitmepoolsetel läbirääkimistel, aitäh aitäh! nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde härra Frunzulika, palun. aitäh, härra juhataja, võttes arvesse seda, millised olulised äh, muutused on äh, intellektuaalomandi õiguste osas toimunud viimase kümne aasta jooksul, leian ma, et äh, intellektuaalomandi õiguste tugevdamine on äärmiselt oluline teema, millega tuleks tegeleda selleks, et võidelda nende ohtudega, mida rikkumine võib tuua kaasa Euroopa Liidu loov valdkondadele, tööstusele ja tarbijatele. ma toetan toetan seda, et aktas võetud lähenemine, mis interneti ülevaatusega seotud raskused staadi üle ja jõudi lahenduseni, ma tahaksin, et kolmandate riikide intellektuaalomade õigusi tugevdataks niimoodi, et oleks kaasatud erinevad sidusrühmad ning kõik välispoolt toimuvad tugevdused ja tõhustamised peaksid võtma arvesse Euroopa Liidu intellektuaal-, intellektuaalomandi õiguste eeskirju. samuti ma tahan äh, toetada seda, et geneeriliste äh, ravimite kasutusele võtmine äh, peaks olema rohkem kasutusel ja see peaks ol-, võtma arvesse ka teadusarenguid. härra Marjas, palun oluline on meie jaoks teadmistepõhine majandus ja eh, paljud ning äh, ning intellektuaalomandi õigustel põhinevad majandusharud on äärmiselt olulised Euroopa Liidu jaoks. Neid ne,, nende toodete väärtus on neli koma seitse triljonit eurot. ei to-, tohi lubada, et monopolid kasutavad, väärtarvitavad neid õigusi mõningates sektorites äh, ja kasutatakse ära oma domineerivat positsiooni selleks, et äh, spekuleerida äh, ravimitega ja äh, saada kasumit kolmandate vaeste riikide arvelt. vaja on tagada juurdepääs ravimitele, mis ei ole tavalised kaubad. härra Jakovtšiš, palun. ei ole mingit kahtlust, et üleilmastumine on toonud enda kaasa palju häid asju meie planeedi jaoks, ei ole mingit äh, põhjust, miks me ei peaks äh, toetama üleilmset kaubandust äh, WTO-s. aga me peame mõistma, et üleilmastumine on tekitanud ka paljusid probleeme muuhulgas näiteks seda, et on palju võltsitud kaupu. ja et neid äh, on äh, võimalik osta e-kaubanduse kaudu. kui tegemist on kolmandate riikidega, siis me peame kindlasti kaitsma, toetama neid äh, riike, kes soovivad kaitsta intellektuaalomandi õigusi, see tähendab ka meie enda kaitsmist. võltstooted ei tähenda mitte ainult käsi, käekotte ja muid selliseid luksuskaupu, vaid ka võltsitud ravimeid härra Arno, me kuulsime raportit ja meil on nüüd viis minutit aega arutada, enne kui komisjon asja kokku võtab. ma lugesin sel äh, neljateistleheküljeliselt raporti läbi ja mulle tundub, et siin on üks sõna, mida seal ei ole üldse käsitletud, väikeettevõtted. Äh, probleemiks on see, et suured ettevõtted võivad väga palju patente kokku osta, aga kui tegemist on väikeettevõtetega, mis äh, ähm, töötab välja mingi äh, toote, mis näevad, näeb umbes sarnane välja, ma arvan, et äh, digitaalvaldkonnas ei tohi seda aspekti kindlasti ära unustada. härra Caputo, palun aitäh, härra juhataja, intellektuaalomandi õigused on juba ajaloolise taustaga, see on kõik seotud õiguste universaalsusega ning ta panevad õige aluse selleks, et kõik on võrd-, saaksid olla võrdsed nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil me peame tagama selle, et õigused tekivad selle teose loomise hetkel, et äh, niimoodi oleks võimalik neid õigusi ka tagada. meil on praegu teadusuuringud, äh, aga samas ei ole innovats-, innovatsioon ja tehnoloogia jõudnud äh, viimastele arengutele järele mm, interneti äh, avarustes. meil on vaja võtta arvesse need äh, tooted, mille keskmeks on inimene ning me peame võitlema organiseeritud kuritegevusega ning varimajandusega ja me peame toetama Made in Europe äh, tegevust. ma tahaksin, et Euroopa Komisjonil oleks tõhus tegevus, et meil oleks uus õigusraamistik ja et võetakse arvesse ka kolmandaid riike ja vajadust kaitsta intellektuaalomandi õigusi. Domnul Džambaski härra Tšempaski. aitäh, eesistuja lugupeetud volinik, kolleegid, intellektuaalomand ei ole kunagi olnud nii oluline kui viimastel aastatel. sellel on väga oluline efekt äh, igasugusele arengule, sealhulgas ka dig-, digitaalne kirjaoskus, kuid meil on erinevaid barjääre, tõkkeid, liikmesriigid seisavad silmitsi erinevate väljakutsetega eriti need riigid, mis on langenud ebaseadusliku kaubanduse ohvriks, sest neil ei ole piisavalt mehhanisme, et sellega võidelda. me ei tohi unustada, et oluline on tugev õigusraamistik, et et intellektuaalomandi õigus saaks jõustada me oleme üks neist riikidest, kes on kõige rohkem kannatada saanud juurdepääs suurtele turgudele, siis võib-olla suurte turgude juurdepääs meile on tähendanud, et äh, võltsitud toodete sissevool on suurenenud ja me peame kaitsma intellektuaalomandit ja lähtuma seejuures parimatest tavadest. aitäh. proua Pekin, palun proteggere la proprietà intellettuale intellektuaalomandi õiguse kaitsmine on mõistagi väga oluline, aga ma leian, et sama oluline on ka hästi teada Äh, millisest intellektuaalomandist me räägime. see raport, äh, raport on meie arvates osaliselt ka õige, me saame seda jagada, aga siin on ka mõningaid murettekitavaid aspekte. mõte, et on vaja kolmandatele riikidele peale panna meie standardid intellektuaalomandi õiguse kaitsel, võib ju olla õige mõte ja osaliselt ta seda ka on, aga kui me tahame Euroopa ettevõtetele anda vaba tee selleks, et nad saaksid nendes riikides ka tuu-, toota ja selleks, et äh, viia ära tööd Euroopa Liidus, siis me ei aita oma kodanikke. intellektuaalomandi õigused eh, internetis on väga okkaline teema ja kindlasti ma ei taha kuidagi stimuleerida piraatlust, aga samuti ma ei saa olla nõus eh, nende eh, uute megaklaudide, megapilvede loomist, mis võib olukorda raskendada. samuti ma tahaksin, et me oleksime tugevamalt meelestatud ja tugevama seisukohaga geneeriliste ravimite osas. intellektuaalomandi õigust ei saa ka ilmstada, millega hargmaised ettevõtted oma tegevust ja huvisid äh, varjavad, aitäh. Damna komissar Žurova. aitäh ja nüüd on sõna volinik Juroval. Äh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, ma tahaksin tänada raportööri ning Intekomisjoni selle raporti eest. see toob välja, kui oluline on intellektuaalomandi õiguse kaitse jõustamine kõikjal maailmas. see on oluline meie sidusrühmade jaoks, samuti rõhutab see, et komisjon peab mitte ainult jätkama oma jõupingutusi, vaid minema veelgi kaugemale. komisjon nõustub selle seisukohaga. komisjon tervitab seda, et siin on tunnustatud strateegiad intellektuaalomandi kaitse ja jõustamise puhul kolmandates riikides, et siin püütakse leida tasakaal erinevate huvide vahel see tähendab, et äh, arutelu selle üle, kuidas saavutada parim äh, tasakaal kasutajate ja loojate huvide vahel, on äärmiselt keerukas ja majanduslikud huvid on kõigil pooltel. see on meile, meie kõigi jaoks oluline, et intellektuaalomandi õiguse rikkumised, mis on äh, ähm, mitmekordistunud möödunud aastate jooksul ja mis on ohuks ka äh, Äh, töökohtadele lõpeksid. komisjon loomulikult tervitavad äh, tööd selles vallas ja loodame, et see jätkub raportis on väljendatud mitmeid vaate, seisukohti, millega komisjon täielikult nõustub sealhulgas, et on oluline rohkem kaasata sidusrühmasid arutelusse intellektuaalomandi üle. samuti on vaja rohkem tarbijate teadlikkust nende tegevuste tagajärgedest ning samuti, et on oluline suurem järjepidevus intellektuaalomandi õiguse kaitse ja jõustamise ning muude poliitikavaldkondade vahel. samuti on oluline veel kord üle kinnitada, et suhe intellektuaalomandi õiguse ning universaalse juurde pääsu vahel ähm, ravimitele on tõesti väga keerukas küsimus ja tihtipeale kaotatakse siin eesmärk silmist. me peame ka tulevikus tagama, et piisavalt tähelepanu pööratakse intellektuaalne õiguse peatükkidele meie vabakaubanduslepingutes. me nõustume raportööriga ka selles suhtes, et oluline on harmoneerida Ähm, Euroopa Liidu poliitikaid ähm, intellektuaalomandi vallas, see võib äh, parandada standardeid ning intellektuaalomandi õiguse jõustamist üle maailma. tuleks kaaluda ka äh, lisatoe ja abi andmist kolmandatele riikidele, et nad saaksid parandama intellektuaalomandi õiguse süsteemi. komisjon võtab äh, seega teadmiseks need soovitused, mis raportis on ära toodud selle kohta, kuidas ähm, ellu viia intellektuaalomandi õiguste jõustamist kolmandates riikides. me ootame edasist koostööd parlamendiga ja kõigi äh, sidusrühmadega selles vallas ja võite loota sellele, et ma saadan kõik teie tänase kommentaarid edasi oma kolleegile Cecilia Malmströmile, kes on selle teema eest vastutav volinik. suur tänu, härra eesistuja, suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed! suur tänu, proua volinik, sellega on meie arutelu lõppenud.